dzień dobry witam państwa przechodzimy do wyjaśnień do głosowania tere tulemast tagasi ja me hakkame nüüd hääletusi selgitama nende küsimuste ja resolutsioonide üle mida me just äsja siis hääletusel läbi võtsime kõigepealt Emmanuel Maurelli raport mis puudutas makromajanduslikku abi Jordaania kuningriigile. lahkuge hästi kiiresti saalist, palun. kõigepealt saab sõna Jirži Pospišil, palun. üks minut härra pospíšil teil on sõna